külas juba eilsest alates ning meil on suur au, äh, et nad soovisid viibida meiega tänase hääletuse ajal kohal. esimene raport, mida me asume hääletama, puudutab proua Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlust ja härra Kobin Mikke tegi ettepaneku see hääletus edasi lükata σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με ενημερώνουν Vastavalt kodukorra reeglitele, nagu mulle just kolleegid teada andsid, kui see taotlus rahuldatakse, siis äh, peab selle taotluse tegema fraktsioon, aga see härra Korvin Mikke ei, on mitteühinenud liige ja sellepärast tahtsin öelda, et vastavalt äh, kodukorra artiklile sada kaheksakümmend lõikele üks äh, hääletused selliste taotluste üle ehk siis puutumatuse äravõtmise üle tehakse kas lihtsa hääletusega, nii et kes toetab puutumatuse äravõtmist? kes on vastu? erapooletu. mulle tundub, et tulemus on selge, suurte hää-, suure häälteenamusega toetati seda taotlust. aitäh, läheme edasi äh, Manescu raporti ju, Manescu raporti järgmiseks. palun vaikust. palun usaldage presidenti ja presidendi silmi siin oli tõesti suur enamus, mis toetas seda taotlust. edasi Euroopa Liidu ja Liibanoni vaheline Euroopa Vahemere piirkonna leping ning Horvaatia ühinemine sellega. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks äh, Weidenholzeri raport. jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks äh, Krasnodemski raport muudatusettepanek viiskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. see tähendab seda, et Euroopa Parlamendis on see küsimus esimesel lugemisel vastu võetud. järgmiseks mis puudutab äh, resolutsiooni viisavabaduse osas, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks Cabezon Ruizi raport. muudatusettepanek üks kätega, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud järgmiseks lõige kaheksa originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend kaks originaalversioon, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks jah, me võime elektrooniliselt kontrollida, kui soovite. lõige kakskümmend kaks, elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, vabandust. järgmiseks lõige viiskümmend, muudatusettepanek kaks seitsekümmend kuus ja rohkem saadikut, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja kontrollime, kui soovite. muudatusettepanek kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud λήξη ψηφοφορίας. Hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige viiskümmend üheksa mulle tundub, et tulemus oli väga selge, aga kui te soovite, kontrollime. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud λήξη ψηφοφορίας. Hääletus on lõppenud. Tagasi lükatud. Järgmiseks lõige 59 kahes osas. Nimeline hääletus. Esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. Teine osa poolt, vastu, erapooletu, tuleb vist kontrollida, osa kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli. kes poolt? vastu? erapooletu? vabandust, vastu võetud jah, vastu võetud ei, siiski tagasi lükatud, selgelt tagasi lükatud. Signomi, engrinete, signomi, engrinete. ma väga vabandan, vabandan väga, siiski vastu võetud. lõige üheksakümmend viis originaalversioon, kes poolt? vastu. erapooletu, tagasi lükatud. lõige üheksakümmend kaheksa, originaalversioon ma tõesti vabandan, aga tulemus oli selge. lõige üheksakümmend kaheksa originaalversioon, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud? muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd hääletame resolutsiooni üle muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Kosta raport. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud lõige üks originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neliteist D e poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. palun, palun, palun, ärge karjuge siin on tõesti väga selge enamus, mis oli vastu. ärgem hakakem siin kaklema, üheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige nelikümmend viis, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üks D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, ütleb president poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks D poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt C, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. originaalversioon, põhjenduspunkt M, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuus, põhjenduspunkt O, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni üle muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud härra Predal on kodukorda puudutav märkus. lugupeetud juhataja, kas me võiksime plokis hääletada kõiki muudatusettepanekuid, äh, mille on esitanud proua Le Peni fraktsioon? Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας jah, te palusite sõna, kas see on ka kodukorda puudutav märkus? aitäh, president. ma tõesti austan teie juhtimist, aga mulle tundub, et te olete siin ilmselgelt äh, Ehm, võrdse kohtlemise põhimõtet rikkunud, te üldse ei vaatagi, kuidas me hääletame, täiesti ignoreerite, kui keegi tahab teha kodukorda puudutav märkus, nii et mulle tundub, et te seisate siin meist kõrgemal ja ignoreerite meid, nii et tõesti katsuge oma juhtimist muuta ja hakata demokraatlikuks ning õiglaseks. aitäh, aitäh, härra Obermeier selle märkuse eest äh,. aitäh, et hoiate mind ohjes äh,. võin teile kinnitada, et kõik need hääletused, kus hääletati käega, nendel oli väga selge tulemus ja teie fraktsiooni muudatusettepanekud lihtsalt hääletati maha. ning tulemus oli väga selge. ka siis, kui meil oli nimeline hääletus, jällegi suur enamus hääletas vastu proua Kostal on ka kodukorda puudutav märkus. aitäh, president, täna on väga tähtis päev, sellepärast et Euroopa Parlament näitas üles tahet kultuuri rohkem toetada meil on tõesti vaja ka kultuurilise integratsiooni jõuna ähm, Äh, kultuuri toetada ja eriti mõelda noorte peale. minu hääletusmasin kahjuks ei tööta ja mul ei olnud võimalik oma jah-häält registreerida. kui ma vajutasin sellele, siis tekkis siin probleem ja tahtsin lihtsalt paluda, et ka minu poolthääl pandaks protokolli. aitäh selle selgituse eest, proua Kosta, läheme nüüd edasi äh, Jimenez Barbati raporti juurde minu abilised siin andsid mulle teada, et me võime tõesti plokis hääletada, aga seda ainult siis, kui sisu on sarnane. nii et presidendina pean kodukorra reeglitest kinni pidama, sellepärast ma ei saa kahjuks härra Breda taotlust rahuldada. nii, nii et hääletame siis äh, kodukorra järgi ükshaaval, muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks D poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nüüd hääletame resolutsiooni üle muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. λήξη ψηφοφορίας. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. Ja nüüd äh, järgmiseks äh, viimane raport, äh, proua McLaughlini raport, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni üle muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud suur,. suur-suur tänu teile suur tänu teile kõigile, läheme nüüd kohe ka hääletuste selgituste juurde